important... tegemist on väga olulise hääletusega. kolleegid, me alustame hääletust hetke pärast. palun istuge oma kohtadele. I would like ma paluksin, kolleegid, et te lõpetaksite omavahelised vestlused ja istuksite oma kohtadele. kolleegid proszę państwa posiedzenie zostało daamid ja härrad, ma kuulutan istungi jätkunuks, läheme nüüd hääletuse juurde. päevakord näeb ette hääletuse resolutsiooni eelnõu osas, mis puudutab muudetud raamkokkulepet Euroopa Parlamendi ja Komisjoni vahel järgmiseks parlamendi ametiajaks. ma paneksin ühise resolutsiooni eelnõu hääletusele, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? aitäh! resolutsioon on vastu võetud. daamid ja härrad, nüüd daamid ja härrad, nüüd ma paluksin Euroopa Komisjoni presidendil eh, Jose Manuel Barrosol sõna võtta. härra Barroso, teil on sõna. palju tänu, härra president. mõned kuud tagasi oma suunistes ja kuulamistel tegin ettepaneku parlamendi ja komisjoni vahel luua uue partnerluse, viia see kõrgemale tasemele positiivselt läbi vaadata meie suhted, võtta arvesse uut lepingut ning meie uusi eesmärke kujundamaks ühiselt Euroopat. viimaste nädalate jooksul on mul toimunud läbirääkimiste meeskonnaga, mida juhatas härra Leena, põhjalikud arutelud selle kohta, kuidas raamleping läbi vaadata. ja teen nüüd kokkuvõtte nendest väga intensiivsetest läbirääkimistest. ma olen väga rahul, et me oleme jõudnud nüüd üldpõhimõtete osas kokkuleppele, mis saavad aluseks meie tulevases töös, millega me tugevdame oma koostööd, samas austades täielikult institutsioonide vahelist tasakaalu, mis on sätestatud lepingutega. komisjoni presidendina kinnitan need põhimõtted, mis on teie raamkokkuleppes resolutsioonis välja toodud mille alusel on läbi vaadatud raamkokkulepe selle resolutsiooni mm, vastuvõtmisega, nii suure häälteenamusega siin kojas olen veendunud, et meil on olemas suurepärane alus selleks, et oma sidemeid tugevdada. Nende küsimuste osas, mis ei puuduta mitte ainult meie kahte institutsiooni, vaid ka nõukogu, loodan ma siiralt, et nõukogu ühineb meiega selleks, et parandada kõikide institutsioonide tööd ja meievahelisi sidemeid eh, kogu Euroopa hüvanguks Eh, palun härra Sefkovitšil eh, juhatada läbirääkimisi komisjoni poole pealt selleks, et vaadata läbi raamkokkulepe ja kinnitan teile, et tema on täpselt sama pühendunud eh, sellele tööle, kui mina olen, tagamaks kiired ja põhjalikud läbirääkimised, aitäh. aitäh, president. suur aitäh selle väga positiivse lähenemise eest meie läbirääkimistele. meie kõigi nimel tahaksin ma öelda aitäh meie läbirääkimisrühmale. härra Leene oli läbirääkijate juht. Äh, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes nendes läbirääkimistes osalesid. suur aitäh! suur aitäh teile kõigile! Uh, kolleegid, meil ei ole õigusloomealast algatust veel Äh, arvestades siis seda, mida Lissaboni leping nõuab. aga tegemist on siis äh, lubadusega äh, komisjoni poolt meie ootustele vastata meil on küsimuste tund mitte üksnes Euroopa Komisjoni presidendiga, vaid ka volinikega ning komisjoni Äh, presidendilt kutse äh, parlamendi presidendile volinike kolleegiumisse ning meie ühine koostöö rahvusparlamentidega, mis on samuti väga oluline, äh, kui me peame silmas lähimuspõhimõtet. meil on vaja mõjuhinnanguid selleks, et olukorda parandada, me loodame, et asjad muutuvad veelgi paremaks, kui nad on meie esialgses kokkuleppes. aga igatahes on neil põhjust lootuseks, me saame sellele kokkuleppele tugineda, töötada välja kõike seda, mida meie kodanikud meid tulevikus ootavad. nüüd on istung peatatud kuni poole kaheni, aitäh!